So, we have 20 minutes. me oleme kakskümmend minutit aega vast maha jäänud, jõudsime kuuenda päevakorrapunkti juurde, kuid leppisime kokku, et teeme väga lühidalt. lühike aruanne meie delegatsiooni lähetusest New Yorki ja Washingtoni. seitseteist kolleegi kokku oli meid, ahvetisedeja ja troa liikmed käisid äh, ÜRO peakorteris New Yorgis, kohtusid äh, kongressi esindajate, kõrgete administratsiooni esindajatega Washingtonis. see juhtus siis kahekümne seitsmenda ja kolmekümne esimese oktoobri vahel. delegatsioonis olid ka Sede esinaine Natalii Loiseau, Trois esinaine Maria Arena, Kevadislav Šikorski esindas äh, Ameerika Ühendriikide delegatsiooni see oli esimene delegatsioon meie komisjoni jaoks meie ametiajal. ma arvan, et see näitab, kui oluliseks me peame Atlandi-ülest partnerlust ja Euroopa Parlament soovib positiivses suunas seda koostööd suunata. New Yorgis tähtsaimad üritused olid kohtumine ÜRO peasekretäri Guterresega ning samuti esimene kohtumine üldse saadiku, suursaadikute tasandil Ameerika Ühendriikide missiooniga ÜRO-s, kohtusime ka India alalise esindajaga ÜRO-s ja see saatis minu arvates positiivse signaali, mis näitas, et India soovib suhteid edendada Euroopa Liiduga. teemade hulgas, mida me New Yorgis arutasime, oli ÜRO käimasolev reform, kaasa arvatud, kuidas tugevdada ÜRO Julgeolekunõukogu reeglitepõhine mitmepoolne süsteem oli taaskord asi, mida me rõhutasime ja see, et rahvusvahelise kogukonna seas peab valitsema konsensus, tuleb vältida killustatust. delegatsiooni liikmed tervitasid jõupingutusi, mida Euroopa Liidu liikmesriigid on teinud selleks, et jääda äh, ühtseks ja mõjusaks rühmaks ÜRO süsteemis ja, ja ÜRO Julgeolekunõukogus on meil üks sõnum ja üks poliitiline seisukoht terve Euroopa Liidu poolt kohtusime ka ÜRO esindajaid äh, esinema väliskomisjoni, millal iganes nad Brüsselisse satuvad ja näiteks tahaksime rohkem kuulda tegevuste kohta, mis on kavas selleks, et tähistada seitsmekümnendat äh, ÜRO aastapäeva, mida me tähistame järgmisel aastal. Washingtonis kohtus delegatsioon viie senaatoriga vaatamata presidendi tagandamise menetlusele, mis hetkel pisut takistas meie kohtumisi, kohtusime ka esindajatekoja mõningate liikmetega, riigidepartemangu koh-, esindajatega, eriti huvitav kohtumine oli Venezuela teemal, kohtusime USA eriesindajaga Venezuelas, härra Abramsiga ja tema kindlasti võiksime kutsuda ahvetisse esinema. väga huvitav oli kuulda, milli-, üksikasjalikult, milline on USA lähenemine Venezuelas riigidepartemangu kohtumised näitasid, et vaatamata mõningatele erimeelsustele koostöö Euroopa Liidu ja USA vahel on võimalik paljude teemade puhul energia, ähm, inimõiguste kaitse, IT, kaitseküsimused ja kaubandus, kaasa arvatud Hiinaga ja rõhutan, et kõik Ameerika osapoolsed ja panid tähele meie otsust anda Saharovi auhind Ilham Totile ja meile avaldati selle eest kiitust. see näitas, et, äh, et me toetatakse Venezuela, Lähis-Ida, Balkani osas tihedamat koostööd ja meile kinnitati, et kongress toetab igati Atlandi-ülest koostööd arutasin ka Ameerika riikide organisatsiooni esindajatega, arutasime rahvusvahelise Republican Instituudi ja National Endowment for Democracy esindajatega ja kõik need olid väga viljakad kohtumised, andsid meile mõtteainet äh, transatlantiliste suhete tuleviku kohta, nii palju meie reisist ja nüüd annan sõna kolleegidele, kes osalesid. lisaksin ainult ühe isikliku märkuse, kuid võib-olla ka kõigi kolleegide nimel, mõnikord meid üsnagi üllatas, kuidas koheldakse Euroopa Parlamendi liikmeid, kui nad üritavad siseneda äh, USA valitsuse hoonetesse, kui Ameerika Kongressi liikmeid sellisena tervitataks meil siin, siis oleks sellel tõsine mõju Atlandi ülest, ülestele suhetele. kuid loomulikult me oleme viisakad ja sõbralikud e, eurooplased ja meie niimoodi Ameerika sõpru ei kohtle. nii palju minu poolt. meil on viis minutit veel jäänud ja kas keegi sooviks midagi lisada? no, Radislav no? Mr. Chimochevich? keegi, härra Timoševitš? Just a couple of words. paar sõna ainult. see nimekiri partnereid ja institutsioone, keda me külastasime, kellega me kõnelesime, oli muidugi palju pikem. ja minu isiklik arvamus on, et väga huvitav oli meil sisejulgeoleku ametiga kohtumine kus me rääkisime erinevatest äh, küberjulgeoleku probleemidest Homeland Security'ga. Äh, väga huvitavad kogemused ja väga huvitav oli seda kuulda. suur tänu. rohkem kommentaare ei ole. siis saame minna seitsmenda päevakorra.